ja wiem, że poniedziałki nie są najlepszym terminem komisji. ma tean eh, jah, tere õhtust, ma tean, et esmaspäeva õhtu ei ole võib-olla kõige parem aeg komisjoni koosoleku korraldamiseks, aga meil on vaja see koosolek korraldada, meil on väga palju tööd teha. nii et, et isegi kui me peame esmaspäeva õhtul kokku tulema, on seda vaja teha. Te kõik ilmselt olete saanud päevakorra eelnõu, kellelgi selle kohta midagi öelda ei ole tõlke koha pealt nii palju, et meil on olemas äh, tõlge äh, tavaliselt, nagu tavaliselt kõigisse töökeeltesse ja nüüd jõuamegi kolmanda päevakorrapunkti juurde. arutelu Euroopa tuleviku teemal. Äh, raportöör on härra Jakovtšits. meie komisjon koostab arvamuse AFCO on vastutav komisjon, tegemist on algatusraportiga, see raport puudutab Euroopa tuleviku teemal peetavat arutelu. proua Aguilera. jah. aitäh härra esimees, enne kui me alustame hääletust, kas lubate mul teha ühe ettepaneku? ma tahaksin paluda äh, midagi tegelikult, mis, mille idee tuleb sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt ja see puudutab Aafrikat. Aafri-, äh, või vabandust, see puudutab sigade katku. ja mulle tundub, et olukord on tõesti väga tõsine ja me peame vaatama äh, meetmeid, mis selles valdkonnas on vastu võetud meil on olemas äh, fraktsiooni algatus äh, ja tahaksin selle esitada kõikidele fraktsioonidele, et võib-olla saaksime esitada täiskogul suulise küsa-, küsimuse, kui teile tundub, et see on sobiv. esialgselt me kavatsesime seda esitada fraktsioonina, aga arvestades, et tegemist on niivõrd olulise teemaga ja et see haigus puudutab niivõrd paljusid riike, Äh, oleks võib-olla mõju suurem, äh, kui äh, seda, selle küsimuse esitaks põllumajanduskomisjon. nii et, et fraktsioon võtab sellisel juhul oma ettepaneku tagasi ja, ja põllumajanduskomisjon esitab suulise küsimuse, juhul kui teised fraktsioonid sellega nõus on. nii et, et see on teema, mille tahtsin tõstatada Äh, ja nagu ma ütlesin, tegemist on väga tõsise teemaga ja need meetmed, mis on rakendatud, on pisut sellised kahtlased ja mulle tundub, et oleks mõistlik see teema täiskogule võtta. nii et, et see oleks minu ettepanek, enne kui hääletusega algust teeme. jah, aitäh. jah, lugupeetud parlamendisaadik. Äh, tegemist on tõesti väga olulise teemaga. aga võib-olla räägiksime seda koordinaatorite kohtumisel või tahate, et me tõesti otsuse langetaksime juba täna? ma ei tea, kas meil äh, õnnestub see küsimus esitada selle täiskogu jooksul. parem oleks, kui koordinaatorid asja enne arutavad. mulle tundus, et on okei okay,, ütleb Äh, kõneleja. kas äh, meil õnnestub see saada detsembrikuu täiskogule? Äh, mulle tundub, et seda peaks arutama, igatahes kolleegid võiksid nõustuda, jah, koordinaatorid võiksid seda arutada, jah, mulle, mulle tundub, et tasuks proovida ja kõige olulisem on see, et see oleks ikkagi septembri, detsembrikuisel täiskogul. esimees jällegi, jah ma teen ettepaneku, et fraktsioonid vaatavad selle asja läbi ja siis, eh, kui koordinaatorid tulevad järgmistele koordinaatorite kohtumisele, teavad nad juba, milline on nende fraktsiooni seisukoht ja me langetame otsuse järgmisel koordinaatorite kohtumisel. mina sooviksin niimoodi seda asja menetleda, sest ma toetan väga proua Aguilera ettepanekut härra Vais, kas teie soovite ka sõna? jah, mul on protseduuriline küsimus, mis puudutab Marokot, kas esitan selle praegu või hiljem? võib-olla hiljem. hästi. härra Tess, aitäh. mina oma fraktsiooni eh, poolt tahaksin öelda, et ma toetan, et me kõneleme sellest eh, sigade katk-, katkuskoordinaatorite kohtumisel ja paneme selle täiskogule detsembris aitäh! ja nüüd ähm, oleme selles osas asja paika pannud ja läheme nüüd päevakorra juurde, härra Jakovtšitši arvamus. meil on käimas väga oluline arutelu Euroopa tuleviku teemal enne Euroopa Parlamendi valimisi. kas härra Jakovtšitš on kohal? ei ole. härra Tess, jah ma kuulsin, et rumeenia keelde tõlget ei ole ja tahaksin kolleegi Puuda nimel esitada ettepaneku, et me lükkaksime selle hääletuse edasi pärast jär järgmist hääletust. Äh, ta on, äh, minu fraktsioonis on ka teisi kolleege, olen nendega ka kõneldanud. Äh, ja me paluksime, et lükatakse hääletus natukene edasi. jah Buda raporti hääletus. moment, pan poseł Buda, bardzo proszę. härra Buda, palun. meil on olemas tõlge Äh, ainult siis, äh, kui me inglise keelt räägime, äh, inglise ja prantsuse keelest on tõlge hästi kas te räägite minu raportist? kolleeg palus, et see hääletus lükatakse edasi, olen kõnelenud ka teiste kolleegidega ja ma olen nõus sellega, et minu raporti hääletus lükatakse edasi. hästi. härra Puuda, võib-olla teie võtate ka sõna. jah me arutasime seda asja oma fraktsioonis ja ma toetan seda ettepanekut. jah, mina olen ka nõus, et me lükkame selle asja edasi. kõik on nõus, jah? daamid ja härrad, ma palun sekretäriaati et nad äh, välja uuriksid, kas tehniliselt ja menetluslikult on see võimalik. on küll, jah kas me saame selle edasi lükata, aega meil on, nii et, et kui kellelgi rohkem midagi ei öelda ei ole, siis hääletame seda asja natuke hiljem. aga läheme nüüd siis selle päevakorrapunkti juurde, mida me arutasime tegelikult ja see oli härra Jakovtšitši arvamus. palun, härra raportöör, teil on sõna. Äh, äh, härra Flanagan aga kui edasilükkamisega ei ole mitte mingisugust probleemi, miks me siis peame täna hääletama? Te kasutasite võimalust kutsuda kokku erakorraline koosolek, nii et me ei saanud täiskogule minna ja, ja seda juhtub kogu aeg ja nüüd me hääle, lükkame selle hääletuse veel edasi ka. me võiksime siis ju hääletada Brüsselis, nii nagu pidigi. aitäh selle märkuse eest Eh, mingeid kommentaare minu poolt ei tule. härra Jakovtšitš. pośle, ale no, nad jest. Ma ei tea. ma ei tea, kas ma olen selleks kõigeks valmis, ütleb esimees aga hakkame nüüd hääletama. Äh, kontrollime, kas kõigil on hääletuskaardid kaasas. muudatusettepanek üks, hääletus on alanud kompro-. niisiis hääletame, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd kompromiss viis, hääletus on alanud, kompromiss viis. see on vastu võetud. ja nüüd läheme siis muudatus kahekümne seitsme juurde, kes on poolt? vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu võetud kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu võetud, aitäh, kompromiss kuus. hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. ja muudatus kolmkümmend viis härra Nekovilt, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud, muudatus viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd muudatus kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, nelikümmend viis, kes on poolt nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud, ütleb esimees. mulle tundub, et on kõige parem, kui me kontrollime. me kontrollime muudatust nelikümmend kuus nelikümmend kuus. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kompromiss kaheksa. hääletus on alanud, kompromiss kaheksa. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd muudatus viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. kas te tahate kuutkümmend kontrollida? kontrollime muudatust kuuskümmend, hääletus on alanud hääletus on alanud, muudatus kuuskümmend, nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss üheksa, hääletus on alanud, kompromiss üheksa. hääletus on nüüd lõppenud. ja muudatus seitsekümmend viis. kes on poolt? vastu võetud seitsekümmend kolm poolt vastu võetud, seitsekümmend neli me ei hääleta seda. seitsekümmend neli poolt vastu võetud. muudatus seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, mulle tundub, et me peaksime seda kontrollima, muudatus seitsekümmend kuus. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud, kompromiss kümme. hääletus on nüüd lõppenud nüüd muudatus kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu võetud ja nüüd äh, põhjenduspunktid, kompromiss üks. hääletus on alanud, kompromiss üks. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. ja nüüd jõuame kompromiss kaheni. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd muudatus kaheksa härra Flanaganilt, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksa. poolt, vastu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kaksteist. kes on poolt? vastu võetud, suur aitäh. ja nüüd hääletame arvamust muudetud kujul, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud ja arvamuse eelnõu on nüüd vastu võetud. ma ei tea, kas raportöör soovib sõna saada. kas te soovite sõna, härra Jakovtšitš? jah, aitäh Äh, aitäh kogu töö eest, mida teie olete teinud ähm, koos äh, oma meeskonnaga. ja nüüd jõuame neljanda päevakorrapunktini. see on Euroopa Regionaalarengu vareng ja härra Nikolson on meie raportöör. regikomisjon on juhtkomisjon härra Nicholson te ei soovi sõna, äh, sellisel juhul annan teile lühikese ülevaate. Äh, septembris härra Nikolson esitas oma raporti, ta tervitab neid eesmärke, mis on Ühtekuuluvusfondil ja Regionaalarengu fondil ja ta on teinud oma ettepanek, muudatusettepanekutega ettepaneku taastada tasakaal maapiirkondade ja linnapiirkondade vahel ja loomulikult ähm, on äh, ta nõus ka lähenemisviisiga ja väga oluline on, et me vaataksime, milline on nende fondide peamine eesmärk, me peame tegelema kõigi sotsiaalsete äh, tasakaalunihetega, vaesuse tõrjutusega, samuti edendama ühtekuuluvust ja seda raportöör oma muudatusettepanekutega üritabki. ja neid muudatusettepanekuid on päris palju ja ma arvan, et äkki hakkame nüüd hääletama. ja see on seotud ka teise raportiga, mis puudutab äh, üldsätete määrust ja arvamust selle kohta arvamuse koostajaks on härra Nicholson ja tegemist on raporti eelnõuga, mis muudatus nelikümmend neli, kes on poolt, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, nelikümmend kuus, proua Zoanalt vastu võetud, nelikümmend seitse poolt vastu võetud, nelikümmend kaheksa vastu võetud kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on alanud, kompromiss kolm, nüüd on hääletus lõppenud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu võetud. üks, kes on poolt, vastu võetud viiskümmend kaks poolt vastu võetud, kaks poolt vastu võetud, kompromiss neli. alustame hääletust. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. ja nüüd muudatus viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt kas te tahate viitkümmend viit kontrollida? hästi, kontrollime, hääletus on alanud. viiskümmend viis. hääletus on alanud. me hääletame muudatust viiskümmend viis. nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kontrollime. muudatus kuuskümmend, hääletus on alanud. mulle tundub, et võeti vastu, aga me kontrollime. hääletus on lõppenud. kompromiss kuus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend neli poolt. kes on poolt? vastu. kontrollime. muudatus kuuskümmend neli. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud kompromiss seitse, hääletus on alanud, kompromiss seitse. nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaheksa, hääletus on alanud, kompromiss kaheksa. nüüd on hääletus lõppenud. muudatus seitsekümmend, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seitsekümmend kolm poolt, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt. tagasi lükatud kontrollime, seitsekümmend viis, hääletus on alanud. me kontrollime muudatust seitsekümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, tagasi lükatud. kompromiss kümme. hääletus on alanud, kompromiss kümme. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd muudatus kaheks-, äh, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu võetud, kompromiss üksteist. hääletus on alanud kompromiss üksteist, vastu võetud. nüüd muudatus üheksakümmend kolm, vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, eh, tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? üheksakümmend kuus poolt, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. nüüd sada üks poolt, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu tagasi lükatud muudatus kümme poolt, vastu, vastu võetud, jah. sada neli poolt, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt. kas tahate sada seitset kontrollida? hästi, me kontrollime muudatust sada seitse hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu võetud sada üheksa poolt, vastu. mulle tundub, et me peame kontrollima, hääletus on alanud sada üheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kümme poolt, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu võetud. kompromiss kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on alanud nüüd. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud sada viisteist proua Zoanalt, poolt, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu võetud sada kakskümmend, sada kakskümmend üks ja kaksteist, kõik koos vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, mulle tundub, et me peame kontrollima. kakskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu võetud. kompromiss üks, hääletus on alanud, kompromiss üks. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud, muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda, muudatus kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kaks. hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kas te tahate, et me seda kontrollime? hääletus on alanud, muudatus nelikümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud keegi palus, et me kontrolliksime. sada kakskümmend kuus poolt, sada kakskümmend kuus vastu võetud, jah. sada kakskümmend seitse poolt, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu kontrollime. sada kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame tervet resolutsiooni. hääletus on alanud hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. meie raportööri härra Nikolsoni ei ole kohal, aga tahaksin teda tagantselja tänada ja tahaksin tänada kõiki neid, kes, kes temaga koostööd tegid. viies punkt, proua Zuana arvamus. me lükkasime selle edasi aga me tahaksime teid tänada ja kõiki neid, kes olid nõus seda edasi lükkama ja nüüd jõuame kuuenda päevakorrapunkti juurde. kokkulepe Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel. härra Tontään. härra Vaits. aitäh mul on siin protseduuriline küsimus. ma sain äh, kirja Maroko suursaadikult Austrias, ma arvan, et mõned teised saadikud on ka selle kirja saanud ja see kutsub kõiki neid muudatusettepanekuid, mille üle me hääletame, vaenulikeks muudatusettepanekuseks, mis ei ole põhjendatud, millest ei ole abi ja mis ei ole konstruktiivsed. ta usub, et need on poliitiliselt motiveeritud, kõlab skandaali moodi ja siin kirjas öeldakse väga selgelt, et kui me äh, Maroko suursaadiku soovitusi ei järgi, siis see seab äh, ohtu meie koostöö rände ja julgeoleku vallas ja äh, ta peab silmas neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, ECR-i, ALDE, Roheliste, kuue ja Äh, äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute poolt, nii et, et põhimõtteliselt kõigi saadikute muudatusettepanekud äh, ma ei usu, et see on normaalne, me peame saatma vastuse, ütlema, et see on sekkumine meie töösse ja niimoodi siin poliitikat ei aeta ja otsuseid ei langetata. palun, esimees, võtke seda arvesse ja ma võin seda kirja saata kõigile, kes soovivad Äh, suursaadik äh, tuleb homme minu büroosse. Äh, kas komisjonil on talle kenaseid sõnumeid edastada? küsib härra Agnew. Ci e, państwo posłowie mogą spotykać się z różnymi osobami. muidugi, te võite kohtuda kellega tahate ja kui te nüüd ähm, suursaadikult saate kirja, siis meie saame aru, et tegemist on suursaadikuga, teie äh, saate temalt kirja, aga ma arvan, et oluline oleks kuulata, mida raportöör arvab. Merci, monsieur le président. Je rappelle. suur aitäh. tuletan meelde, et see Eh, kirjade vahetamine, eh, mida me täna peaksime kinnitama, eh, järgnes kohtuotsusele ja nüüd tuleb siis järgida seda ja otsustada, mida me teeme. suur tänu. me ei hakka siin vaidlema meie näeme, et komisjon tegelikult ei ole Euroopa Kohtu otsust järginud ja ei ole püüdnud kohaliku elanikkonnaga konsensust leida. konsultatsioonil osales ainult kaheksateist institutsiooni, kuigi üle saja oli kutsutud, need olid põhiliselt Maroko asutused, Lääne-Sahara elanikega ei konsulteeritud ja mingit nõusolekut ei saadud meile anti lihtsalt kohtuotsus, nüüd peame tegema, et mis tahes otsuse me ka ei teeks, eh, see ei tohi jälle kohtusse minna, eh, muidu tuleb jälle sama otsus, et Marokol ei ole õigust allkirjastada kokkuleppeid selle piirkonna kohta, mis eh, mis ÜRO järgi ei ole nende territooriumi osa, aga nüüd me tahaksime õigustalituselt äh, kuulda nende arvamust, et äh, meil oleks selge sõnum ja me ei hakka niisama hääletama. Proszę Państwa, już oddaję Pani głos, Pani poseł Neuchel. Proszę Państwa, one minute, one minute. Härra Neuchel, küll te saate sõna. oodake üks hetk juhtkomisjon oli siin INTA, meilt paluti arvamust. ja meie ei tohi üldse poliitikat puudutada. Te kuulsite, mis härra Tantan ütles ja nüüd annan härra Neucherile sõna ja siis ongi diskussioon läbi. palun, proua Neuchel härra esimees, ma ei ole teiega nõus, sellepärast et eh, me peaksime poliitilisse debatti sekkuma, sellepärast et ei saa tekkida sellist olukorda, et eh, soovitakse küll meiega lepingut eh, sõlmida, aga samas me ei tohi lepingupartneriga nagu suhelda, see on rahvusvahelise õiguse rikkumine ja minul ei ole see vastuvõetu, mina kuulun ka Aafrika delegatsiooni, ma olen selle teemaga väga hästi kursis ning ma võin ainult hoiatada teid, et selline kaubandusleping et tegelikult on nagu kaubanduslepingutega, aga samas ei ole äh, lahendatud probleemid äh, kodanikuühiskonnaga. ja ma ütleksin, et niimoodi asju ei aeta, äh, meie oleme ikkagi, peaksime olema eeskujuks ja niimoodi asju ei aeta, see ei ole sugugi mitte heaks eeskujuks, kuidas me teise riigiga asju ajame või siis õigemini osaga teisest riigist. tänan kui me räägime nendest vabadustest, siis jah, ma saan nõustuda teie märkusega, aga ma ei taha diskussiooni algatada. sest meil on terve hääletusnimekiri veel läbi vaja võtta ja tahaksin minna kohe hääletamise juurde. muidugi, kui te tõesti tahate sõna võtta, siis ega ma teid peatada ka ei saa, aga Senra. suur tänu, ma arvan, et ma olen seda juba öelnud ka varasematel koosolekutel. see on probleem, millega tuleb tegeleda ja tuleb oma seisukoht võtta. tegemist on kokkuleppega ja kokkuleppega, mis tegelikult ei vastagi Euroopa Kohtu otsusele ja seetõttu tahaksin rõhutada, et Lääne-Sahara inimestega pole konsulteeritud, kuidas siis saab see kokkulepe olla äh, nagu õigustatud? me peame seda arutama, ma ei tahaks mingisugusele illegaalsele dokumendile allkirja anda. Eh, järgmine kõneleja, suur tänu. täna on meil arvamus esitatud, seda tuleb ka hääletada, me oleme komisjonis arutanud seda küsimust ja inimesed räägivad siin oma isiklikest arvamustest, kõik see on täiesti lubatud. aga lõppude lõpuks tuleb ju hääletada, kui nõustute, siis hääletate poolt, kui ei nõustu, siis hääletate vastu. hääletamise halvamine, sellel ei ole nagu mitte mingit mõtet ja nüüd oma fraktsiooni nimel tahaksin paluda, et nüüd me hääletaksime, igaüks hääletab südametunnistuse järgi. suur aitäh. härra Põve, härra esimees, kui me hääletasime siin mõni aasta tagasi sedasama teemat, siis kult-, põl-, põllumajanduskomisjon oli samasuguses olukorras, sest vastutav komisjon oli INTA ja põllumajanduskomisjon omal ajal lükkas tagasi äh, härra Lavia raporti ja seega minu meelest on oluline, et see ettepanek, mis tehti, noh, pöörduda kas siis kohtu või õigustalituse poole, enne kui me hakkame siin hääletama, et tõesti eh, oleks tegemist eh, õigustatud legitiimse hääletusega, et me räägime ju põllumajandustoodetega kauplemisest. meil on igati õigus reageerida. Oui, monsieur le président, je suis un peu étonné là. Ce sont des, comment dire, des débats un peu byzantins. Euh, je crois que nous sommes des élus. Des... Suur tänu, Mm, meil oleme siin ju kõik poliitikud, Euroopa Parlamendi liikmed ja me peame hääletama. ja kui me hääletame, teeme seda vastutustundlikult, igalühel on oma õigus oma arvamusele ja meie arvame muidugi, et tegemist on Maroko siseprobleemiga. kui me Euroopa Kohtu otsust järgime, siis me peaksime nagu Lääne-Sahara äh, iseseisvust tunnustama. küsimus on Maroko siseasi ja noh, härra Bove, mul ei ole vaja teie õppetunde. noh, ja vaatame siis, mis INTA komisjon teeb, aga igal juhul meie peame hääletama. esimees. nii, vaatame siis, kas on konsensus või mitte kõik on nüüd välja öelnud, mis nad arvavad, kes soovisid. minu meelest peaks nüüd hääletama. härra Tess, soovite te veel sõna võtta? ei, te nõustute hääletusega? jah, väga hea. no kas me, ma tahaksin teada, kas me lükkame edasi või mitte, seda tahtsin küsida. ei, ei hääletage. muudatusettepanek kolm kõigepealt. saadikud räägivad ilma mikrofonita. I was asking to postpone it and we shall have a vote mina palusin edasilükkamist ja nüüd tahaksin, et me hääletaksime, kas lükkame edasi või mitte. kui on enamuse soov, siis mina hääletan seda tunnustan seda. niisiis, te soovisite hääletada edasilükkamise eest üle, kes on poolt, kes on vastu, kes, mis siis on äh, tulemus? Äh, soov edasi lükata, lükati tagasi. Äh, nii, hääletagem muudatusettepanek kolm kes on poolt, vastu võetud, number viis, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss üks, kes poolt. kompromiss üks, hääletus algas, hääletus lõppes. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes poolt, vabandust, hääletus algas kompromiss kaks A. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd jõuame kompromiss kaks B-ni, hääletus algas. kaks B, hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks kompromiss kaks C, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud edasi number kaheksateist, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud, kompromiss kaks D, palun hääletage. hääletus lõppes. järgmiseks kompromiss kaks E, palun hääletage. hääletus lõppes järgmiseks number kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, kakskümmend neli. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud vabandan, ütleb esimees, me peame kahtekümmend nelja hääletama. kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. järgmiseks kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, vastu võetud. järgmiseks kakskümmend kaheksa kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. järgmiseks kakskümmend üheksa. seda ei ole vaja hääletada. kolmkümmend, number kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolm. palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud järgmiseks kolmkümmend kaheksa poolt vastu tagasi lükatud kas soovite kontrollida, kontrollime, kolmkümmend kaheksa. nelikümmend, nüüd nelikümmend. muudatusettepanek nelikümmend, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud, kompromiss neli. hääletus avatud. hääletus lõppes järgmiseks nelikümmend kuus poolt vastu tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt vastu tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt vastu tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt vastu tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt vastu tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt vastu tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt vastu tagasi lükatud. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes kompromiss kuus, kes poolt, vabandust, hääletus algas, kompromiss kuus, kes poolt, kes vastu, vabandust, hääletus lõppes ja nüüd jõuame kompromiss 6B-ni. kompromiss 6B, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. ja nüüd kogu arvamuse projekt muudatustega. palun hääletage. hääletus lõppes järgmiseks päevakorrapunkt seitse. arvamus kirjalikus vormis lepingu kohta jällegi Euroopa Liidu ja Maroko vahel. Neid küsimusi on arutatud ja kui keegi hääletab vastu, kas keegi tahab vastu hääletada sellele lepingu sõlmimisele? see on nimeline hääletus. kui te hääletate poolt, siis te annate nõusoleku lepingule allakirjutamiseks, seega mina soovitaksin poolt hääletada. hääletage palun. kordan, kui parlamendi liige hääletab poolt, siis ta nõustub lepingu allkirjastamisega. niisiis, hääletus lõppes ja nõusolek on antud. ja jõuame siis nüüd hääletustega lõpule ja jõuame kaheksanda päevakorrapunkti juurde. ja tegu on komisjoni esindaja ettekandega suhkruturu praeguse olukorra kohta ja äh, te mõistate, et praegused suhkruhinnad on tõesti madalseisu jõudnud ja äh, on, hind on praegu kolmsada nelikümmend kuus ähm, eurot tonni kohta ja, ja kaksteist kuud tagasi oli olukord äh, palju suurem, siis kui oli üle viiesaja euro äh, tonni kohta. ning äh, tegu on siin üleilmse ületarnimisega komisjoni hinnangul ja tulemuse, tulemuseks on ja kolmekümne esimesel detsembril eelmisel aastal ähm, suhkrutootmist vähendati ning nagu te teate, siis paljudes riikides ähm, selleks hooajaks suhkrupeeti kasutati ka vähem ja äh, osaliselt oli siin ka saagi vähenemisega tegu, sellepärast et oli põud. ja meil on tegu hindade madala seisuga, nagu ma ütlesin. ja see omamoodi mõjutab ka tarnimist ja paljude suhkrupeeti tootjate olukord on väga keeruline. ja härra Dantin palus, et äh, komisjon annaks meile infot selle teema kohta. meil on siin härra Navarro, äh, kes on põllumajanduse maaelu arengu peadirektoraadi esindaja, tere tulemast teile ja me oleme teile väga tänulikud selle eest, et olete saanud meie kohtumisel teha härra Castro. palun, teil on sõna olnud. okei okay.. Merci, merci, monsieur le president uh,. aitäh lugupeetud daamid ja härrad, tere õhtust kõigile ma üritan teha väga lühidalt äh, kuskil äh, kümne-viieteistkümne minuti jooksul rääkida sellest, milline on olukord Euroopa Liidu suhkruturul, millised on olnud arengud viimase kampaania ajal, mis oli üsna keeru-, keeruline, te oma sissejuhatavas sõnavõtus seda ütlesite, ja milline on hetkeolukord ja millised on lühiväljavaated hinna osas äh, ja turuseisu osas. kõigepealt äh, äh, tahaksin öelda, et minu slaidid on inglise keeles, aga ma ise räägin prantsuse keeles. siin te näete siis hinnamuutusi äh, viimase kampaania käigus. hinnad on väga madalad. meil on hind olnud siis rekordiliselt madal juulis kaks tuhat kaheksateist Eh, oktoobrist, eh, möödunud aasta oktoobrist on hind juba langenud ja septembris eh, hind natukene peatus, hinnalangus peatus Äh, hinnad äh, on vähenenud ähm, äh, kogu selle viimase kampaania jooksul ja alates jaanuarist seetõttu, et tootmine Euroopa Liidus on kasvanud ähm, viimase kampaania jooksul kakskümmend üks koma üks miljonit tonni meil tootmine kasvas ja see on siis ähm, kakskümmend neli protsenti rohkem võrreldes möödunud aastaga Äh, mis meil oli siis, kui meil olid tootmiskvoodid. Äh, see äh, kahekümne nelja protsendine kasv on suhkru tootmist siis oluliselt suurendanud ja kliimatingimused, ilmastikutingimused olid ka väga soodsad saagi saamise seisukohalt Äh, äh, see toodangu suurenemine toimus peamistes Euroopa Liidu tootjariikides Saksamaal, Belgias, Prantsusmaal, Hollandis äh, ja Ühendkuningriigis põhiliselt. nüüd meil on juba ka eelnevad esialgsed prognoosid järgmiseks saagiks ja Äh, see on äh, kaheksateist koma seitse miljonit tonni, nii et, et äh, miinus üksteist protsenti on vähenemine möödunud kampaaniaga võrreldes ähm, ja see võimaldab natukene turgu toetada. selline vähenemine ei ole tingitud siis suhkrupeedi kasvatamise vähenemisest, vaid pigem on see seotud selle suve ilmastikutingimustega, põud, kuumalained Äh, peamistes tootmispiirkondades ähm, äh, Euroopa kesk- ja põhjaosas. hetkel on varude seis, äh, meil on viimased andmed siis augustikuust ja see on varasemast siis suurem, see on tingitud tootmise suurenemisest, aga need on võrreldavad möödunud Äh, äh, aastaga, kus meil olid veel kvoodid äh, ja vähem kui aastal kaks tuhat viisteist, kui meil olid varud väga suured. mis puudutab möödunud perioodi, siis meil on mõningaid märke selle kohta, et suhkrupeedi all olev pind väheneb kui nüüd vaadata, milline on olukord maailmaturul, siis seal on ka hinnad olnud väga madalad Äh, äh, äh, meil on kuus koma seitse miljonit tonni tootmine vähenenud ja see on ka hinnad alla viinud siis just augustis ja septembris. nüüd hakkavad maailma tasandil hinnad jällegi paranema. Mm, toorsuhkru vallas on eh, eh, Hiiumas eh, kakssada viiskümmend eurot tonni ja nii et, et turud hakkavad toibuma alates oktoobrist. rahvusvahelised hinnad hakkavad tõusma. olu, olukord tootmise vallas järgmiseks perioodiks siis, mis hakkab praegu Äh, äh, viitab sellele, et äh, hinnad hakkavad toibuma ja tootmine on väiksem kui varem, kuskil seitse miljonit tonni. ja seetõttu peaks tekkima enam-vähem selline tasakaalu olukord. on küll eksperte, kes väidavad, et väike suhkru ületootmine tuleb võrreldes tarbimisega või mõnede arvates ka tuleb väike puudujääk järgmistel äh, slaididel äh, sooviksin, et te vaataksite neid hinnatendentse. Äh, siin näete, kuidas on arenenud Euroopa hinnad ja maailma hinnad. sinisega on tähistatud siis keskmine Euroopa hind, mis saavutas, mis on hakanud vähenema ja vastupidi, need kaks musta joont kujutavad siis kahte toorsuhksu rahvusvahelist turgu ja rasvaselt on siis valgesuhkru hinnad. niisiis, nagu te näete, hinnad on hakanud tõusma ja see on kooskõlas siis tootmise väljavaadetega. ning me eeldame, et järgmisel perioodil kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend võib maailma tasandil tekkida isegi väike puudujääk mis puudutab siis viimast tootmisperioodi ja seda Euroopa tootmise tõusu, siis te näete ka äh, kõikide liikmesriikide toodangut ja äh, punasega on tähistatud siis need liikmesriigid, kes on äh, suurendanud tootmist üle kolmekümne protsendi ja see ongi toonud sellise suure äh, Äh, tootmise kasvu kakskümmend neli, kakskümmend kuus protsenti Euroopa Liidu tasandil. Äh, siin te näete mm, meie väliskaubandust äh, eelmisel perioodil, sellest, sellel perioodil, kus me siis lõpetasime tootmiskvoodide kasutamise, import on vähenenud nelikümmend kaheksa protsenti võrreldes varasemate aastatega, see on tingitud äh, ka sellest, et äh, turuhinnad ei olnud impordiks väga atraktiivsed. meie äh, import tuleb, importijad ei ole muutunud, kuigi nende turuosa on vähenenud võrreldes varasemate aastatega Bra-, Brasiilia osa on oluliselt vähenenud, sellepärast et meil on juurdepääs teistele eh, suhkruturgudele eh, tollilõivud eh, ei ole võimaldanud siis Brasiilia suhkrut kasutada. Lõuna-Aafrika on saanud siis uueks suhkruimpordi sihtkohaks ja niisiis, see import äh, Lõuna-Aafrikast on siis oluliselt äh, kasvanud, äh, aga üldiselt on import väga tugevalt vähenenud, mis puudutab meie eksporti, siis selle me saavutasime ka kvoodisüsteemi lõpuga ja OECD on siin esitanud arvud meie eh, ekspordi kohta, eksport on oluliselt kasvanud, eh, kaks ja pool korda on see eksport kasvanud. ning eh, need on suunatud just nimelt meie lähinaabritele naabruspiirkondadele, Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, see on olnud meie ekspordi peamine sihtkoht. ja ainukene partner, kes on natukene eh, kaugemal, on Sri Lanka. Eh, sinna me oleme siis viinud kuus protsenti oma suhkrust nende ekspordi äh, tempo või suurus on järjest kasvanud novembris, detsembris ja aeglustunud siis äh, perioodi lõpul äh, seoses rahvusvaheliste hindadega, mis kuni septembrini olid üsna madalad. siin te näete siis bilanssi, mis puudutab äh, äh, suhkrut eelmisel perioodil ja samuti neid prognoose, mida me oleme teinud äh, algava perioodi jaoks. me võime nende arvude põhjal tõdeda, et, et algavaks perioodiks on kuskil kaheksa protsenti või rohkem kui kaheksa protsenti vähenenud äh, äh, kättesaadavus äh, perioodi algul, ma viitan siin algvarudele, sellepärast et see on see lähtepunkt, millest me alustame uut perioodi. see vähenemine peaks mõjuma stabiliseerivalt ka hindadele eelseisvatel kuudel ning pakkumise vähenemise kompenseerib siis väiksem eksport ning väiksemad lõppvarud. lõppvarud kuskil kaks miljonit tonni, see on palju olulise, väiksem kui see, mis meil praegu perioodi alguses on. ja siin te näete siis, kuidas on arenenud äh, Äh, asjad viimase perioodi jooksul. Äh, viimase kahe perioodi jooksul äh, aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist oli meil siin tasakaalu puudus tootmise ja kasutamise vahel. ja see ka selgitab, miks vaatamata ekspordi kasvule Euroopa hinnad on sellised, nagu nad on. see periood, mis nüüd algab siis kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend, eh, pakub natuke tasakaalustatumat eh, pilti tarbimise ja pakkumise vahel ja me loodame, et eh, hinnad selle tulemusena muutuvad. ja me hakkame järgima siis rahvusvahelise turuhindu, mis on hakanud vaikselt tõusma. mis puudutab varusid, siis me lõpetasime eelmise perioodi kahe koma seitsme miljoni tonniga ja algavaks perioodiks äh, näeme ette siis, et äh, perioodi lõpus on meil varusid kuskil kaks miljonit tonni ja Eh, see ei ole veel päris selge, kas meil õnnestub see saavutada. Eh, selline oli see tulemus meil viimastel aastatel, kui meil oli kvoodisüsteem, nii et, et me loodame, et meil on nüüd tasakaalustatum süsteem võrreldes eelmise perioodiga. Eh, nüüd, mis puudutab järgmist perioodi, perioodi kaks tuhat üheksateist kuni kakskümmend, mille jooksul suhkrutootjad peavad praegu oma programme tegema, siis me loodame, et meil on, meil on juba mõningast infot äh, väljavaadete kohta, et äh, vähendatakse siis suhkrupeedi all olevat pinda, on juba siis tootjaid, kes on avalikult mõista andnud, et nad soovivad äh, tootmispinda vähendada kümme kuni viisteist protsenti Hollandis viis protsenti Prantsusmaa peamine tootja, viis kuni viisteist protsenti Belgias ja Ühendkuningriigis üheksa protsenti. ja eh, siit jõuamegi lõppjärelduseni, mida tahaksime täna teha. nimelt eh, loomulikult eh, suhkrusektor Äh, kohaneb äh, uue turuolukorraga äh, tegemist on siis turuolukorraga pärast kvoodisüsteemi kaotamist ja on signaale, mis viitavad sellele, et see sektor kohaneb selle uue tulu, turuolukorraga. olukorda möödunud perioodil oli keeruline, aga see oli tingitud äh, sellest, et Euroopa Liidu tootmine kasvas ja sellele aitas kaasa ka äh, olukord maailmaturul, mis avaldas survet hindadele. Äh, lühemas perspektiivis on meil mõningaid märke olukorra paranemisest ja need äh, on kõigepealt see, et Euroopa tootmine on sellel aastal vähenenud. Äh, äh, see võimaldab meil turgu stabiliseerida ning ülejääk möödunud aastatest maailma tasandil näikse olevat Äh, äh, andnud oma panuse, et sellel aastal oleks äh, olukord tasakaalus ja maailma tasandil prognoositakse, et järgmisel perioodil, siis kaks tuhat üheksateist, kakskümmend tekib defitsiit. toodetakse vähem, kui tarbitakse. maailma hinnad on viimastel nädalatel novembri eh, nädalate jooksul kasvanud ja eh, saavutanud eh, siis üsna kõrge taseme. nii et, et hinnad on toibumas. ja komisjon ilmselt volinik Hogani isikus tutvustab oma seisukohti ka nõukogule ja teile ähm, ja meie lähenemine on arukas äh, sellel esimesel aastal, kus meil kvoote ei ole, me järgime loomulikult äh, väga tähelepanelikult turul toimuvaid arenguid, aga äh, komisjon on leidnud, et selle aasta jooksul, kus sektor peab kohanema uue olukorraga Äh, kvootide kaotamisega, oleks mõistlik mitte sekkuda äh, selleks, et äh, mitte häirida selle sektori kohanemist uue turuolukorraga ja sellega ma, härra esimees, lõpetaksin ja olen valmis vastama küsimustele, kui teil neid on. Otrzymajmy, proszę Państwa, informację. niisiis, me kuulsime ära komisjoni esindaja ettekande info ja analüüsi olukorra kohta suhkruturul minevikus, praeguse olukorra kohta ja samuti ka prognooside kohta et millised muutused äh, suhkruturgu lähiajal ees ootavad. eks me siis näe, kas asjad äh, sujuvad sellises vormis, nagu praegu prognoositakse kui teil on küsimusi, siis äh, palun äh, esitage küsimused lühidalt ja te saate küsimuse esitamiseks ühe minuti. ja alustame sellest parlamendi liikmest, kelle algatusel me selle punkti päevakorda panime. härra Tante üheks minutiks. aitäh, lugupeetud esimees, aitäh äh, komisjoni esindajale, ma näen, et Äh, te äh, ei vasta, äh, vastanud küsimustele, te justkui käitute niimoodi, et, et mujal maailmas ei olegi midagi juhtunud, asjad juhtuvad ainult Euroopas. Te India näiteks äh, toetab väga ulatuslikult äh, India suhkru eksportimist mujale maailma. Äh, kas nagu näiteks ka Brasiilia suunalgi on komisjonil plaanis esitada selline küsimus Maailma Kaubandusorganisatsioonis? teine küsimus Te ütlesite, et Euroopas on, Laval on Äh, esitanud oma arvud, kas te olete valmis neid arve kinnitama ja kolmandaks, te vastutate turukorralduse eest äh, ja põllumajanduspoliitikas te tahate veel täiendavaid vahendeid juurde, kas te kasutate neid vahendeid, mis teil täna olemas on? ja miks mitte kasutada eraladustamist, mis on äh, meede, mida toetavad tootjad ja mis ei ole kallim ja miks mitte näiteks kahe tuhande kaheksa, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta, kahe, kahe tuhande kaheksanda aasta suhkrut kasutada sellel perioodil, härra De Castro. aitäh, härra esimees. mina jätkan sealt, kus härra Tantan lõpetas. niisiis Itaalias toimub ähm, selle sektori väga ulatuslik ümberstruktureerimine ja tegu on nüüd olukorraga, kus meil on ainult üks suhkrutootmisvabrik, nii et kriis on tõesti olnud väga kõvaks proovikiviks meile, eriti peale seda, kui kvoodid on kaotatud, siis me lootsime, et suhkru tootmine Euroopas ähm, tõuseb, aga samas me näeme, et hind on langenud. ja komisjon tegi ise hoopis teistsugused äh, hinnaprognoosid, kui äh, need, mida reform ette nägi ja ähm, need ei olnud vastuses meie ootustega seoses ÜPP reformiga. ja me ei tohi silmi sulgeda praeguse olukorra ees, ma ikkagi sooviksin ja ka teised juba viitasid sellele, et Taimaal, Indias suunatakse väga palju toetusi suhkrutootmisse ja meie sellisel Äh, sellise konkurentsiga võidelda ei saa, nii et me peame siin ikkagi arvestama sellega ja peaksime arvestama ka sellega, et on äh, riike äh, ka Euroopa Liidus, kes satuvad sõltuvuse ohtu, kuigi ähm, tehti jõupingutusi sektori ümberstruktureerimiseks. et komisjon peaks mingisuguseid torumeetmeid võtma, kui ei kasutata eraladustamist, siis midagi muud, aga igal juhul mingisugust meedet tuleb siin ikkagi kohaldada, aitäh. Äh, aitäh, äh, mina tahaksin samuti kõnelda suhkrusektorist, sest olen valitud piirkonnast, kus see sektor on väga oluline ja te teate väga hästi, et Prantsuse tootjatel on praegu väga suuri probleeme. põud kõigepealt äh, tõi kaasa saagikuse vähenemise võrreldes varasemate aastaga ja sellele osa, lisandub ka see, mida siin räägiti, maailmaturu hinnad olid kümne aasta madalamad ja Euroopa Komisjon äh, on otsustanud ka palju asju ümber korraldada ja, ja suhkruturg on küllastunud toodangu ülejäägiga. Äh, mõned riigid nagu India on otsustanud väga massiivselt toodata äh, oma toodete eksportimist ja mis puudutab Brasiiliat, siis tema on samuti konkurent ja see olukord ähm, ei võimalda meil ülejääki piisavalt vähendada äh, ning vaatamata sellele, et Euroopa suhkrut eksporditakse, äh, seab tootmise vähenemine selle majandusharu väga tõsisesse ohtu äh, ja loomulikult on probleemiks ka ebaaus konkurents suhkruturul. mida kavatseb komisjon teha selleks, et tootjaid toetada, aitäh? kolleeg Petir. Hvala gospodine predsjedniče. Sektor... suur tänu, esimees. suhkrusektor Horvaatias aastal kaks tuhat seitseteist oli väga oluline ekspordisektor, meil oli seal kolm veskit, mitmeid põllumajandustootjaid ning Ähm, uh, aastal kaks tuhat kolmteist oli äh, Horvaatia olukord väga positiivne, aga samas nüüd me ei ole saanud mingisugust toetust selle sektori ümberstruktureerimiseks, ainult ähm, vanad liikmesriigid, mitte uued liikmesriigid said juurdepääsu struktuurifondidele, vähemalt üks koma kolm miljardit äh, eurot suunati sellesse. meetmed ähm, ÜPP all, neid äh, komisjon ei ole kasutanud Horvaatia eksperdid ütlevad, et eraladustamine peaks olema meede, mida tuleks kohaldada enne, kui ähm, hinnad langevad 404, alla 404 äh, eurotonni kohta. Nii et ähm, mis peab juhtuma selleks, et komisjon käivitaks ähm, abimeetmeid ja ma soovisin ka teada, miks äh, komisjon ei ole loonud mingisugust kriisifondi, mis äh, olekski just suhkruturuga seotud nii et eh, iga-aastaselt olema toetanud selle fondi rajamist, aga seni oleme tegutsenud. kolleeg Agnew, aitäh. nimelt eh, mina olen juba nelikümmend seitse aastat eh, kaalunud, kui palju suhkrupeeti kasutada ja eelmisel aastal või eelmisel kuul ma nägin, et hoopis teised kultuurid on palju et varajast otra on palju ähm, kasulikum äh, kasvatada kui, äh, kui suhkrut. ja äh, mina olen vähendanud suhkrupedi kasutamist kolmkümmend kolm protsenti ja põllumajandustootjatele on tegelikult see väga loomulik tegevus, et nad kaaluvad, mis on ka kasulikum ja mis mitte. aga see, et kaks tuhat üheksateist Ühendkuningriigis suhkrupedi kasutamist vähendatakse, siis see on tegelikult ähm, väga, võib tekitada väga suur probleem siin on mõned äh, Prantsusmaa äh, liikmed veel jälle ja mm, samas mm, on kuulujutt, et Prantsusmaa põllumajandustootjatele antakse võimalus kasutada hoopis teisi meetodeid, mis annab neile väga suure konkurentsieelise. vaatamata äh, sellele hinnalangusele ei kavatse komisjon sekkuda turule ja loodab sektori autoregulatsioonile. Prantsusmaal on kooperatiivid ette näinud järgmiseks turundusaastaks vähendada e, suhkrupeedi all olevat pindala, e, kuigi e, Prantsusmaa on turuliider. nüüd ja li-, liidertootjaga. see tähendab, et äh, põllumajandustootjate sissetulek väheneb ja Saksamaal ja Prantsusmaal tuleb võistelda nüüd Brasiiliaga, suurtootjaga ja äh, äh, kolm Euroopa Euroopa suurtootjad peavad nüüd osa oma eh, põllumajandusmaast nagu eh, Brasiiliale ohvriks tooma. Eh, Kreeka, Poola ja eelnimetatud riigid nõuavad sekkumisabi, arvestades seda, kuidas on tootmine arenenud. see puudutab Indiat, Pakistani, Taid, sest neid süüdistatakse dumpingus äh, ja äh, kas komisjon üldse on aru, analüüsinud põhjalikult kolmandatele riikidele antavat äh, suht-, suhkru tootmisabi ja lubades nende dumpingutoodangut Euroopa turule. loodaksime, et komisjon siiski Euroopa suhkrutootmist kaitseb. loodab ei mina sooviksin, et äh, suhkrurood tootmise, äh, äh, tootmist analüüsitaks süvitsi. ma olen natukene üllatunud, sest suhkru tootmine on ikkagi otsustava tähtsusega näiteks äärepoolsematele piirkondadele on eluliselt tähtis ja on kuidagi nagu tähelepanu alt välja jäänud ja me tahaksime teada, mida komisjon eh, on teinud selleks, et nende ultraperifeersete piirkondade haavatavat majandust kaitsta. järgmine kõneleja. suur tänu, eh, väga huvitav sõnavõtt oli komisjonilt, aga mulle tundub, et ma olen seda juba näinud ja kolleegid sellest ka rääkisid samasugune debatt toimus omal ajal piima üle. Öeldi siis, et äh, jah, kriisi äh, äh, lahendatakse lihtsalt pankrottidega ja suhkru puhul on jälle samasugune lugu. et miks siis ei ole käsitletud näiteks eraladustamist, analüüsitud seda, kriis on ju kohal. mina olen väga mures, me ei tea, milliste vahenditega kriisist välja tulla. ja ma tahaksingi teada, millised on lühiajalised meetmed, näiteks kas ei hakata, kas ei saaks näiteks eraladustamist kasutama midagi, mis on vähem kulukas. et meile tundub, et see on siiski, siiski hädavajalik miks ei tehtud sellekohaseid tõsiseid ettepanekuid, kui reform äh, välja kujundati? Grazie anche per la relazione, ma effettivamente nulla, nulla di nuovo rispetto. suur tänu. suur tänu ka selle ettekande eest, aga tegelikult äh, see ei ole midagi uut. kvootide ähm, ärakaotamise tulemuseks oli see, et ähm, hinnad langesid ja äh, toimus ka turul keskendumine, nii et Põhja-Euroopas on äh, viis suurtootjat ja äh, juba ka öeldi, et minu koduriigis Itaalias praktiliselt tootmine kadus ära. nii et kaheksakümmend viis protsenti meie potentsiaalist lihtsalt hävitati, nii et kui me vaatame seda üldpilti ja ma ei, ei usu, et me peaksime ennast laskma nendest numbritest ehmatada, me peame ikkagi vaatama mm, milliseid meetmeid tuleb võtta, see on täiesti vältimatu, et nüüd tuleb toetusmeetmeid äh, võtta. ning äh, samuti tuleb seda sektorit äh, kaitsta, näiteks mis puudutab päritolu nimetuse sisseviimist selles sektoris, see oleks üheks võimaluseks. et see võib ähm, kindlustada kohe väikese osa tootlusest aitäh, jah, komisjoni prognoose tõesti ei saa enam uskuda, see piimakriisi äh, ajal oli olukord samasugune, et igasuguseid asju lubati, aga lõppude lõpuks tuli välja, et valed kalkulatsioonid tehti ja nüüd on sama olukord ka suhkruturul tekkinud, nii et ma ei tea, mida me sellest õpime, et, et kui turgusid liberaliseeritakse, siis põllumajandustootjad Euroopas ei saa tingimata mingisuguseid eeliseid ja tegelikult ähm, suhkrut kasutatakse ka monokultuurina, mida me ju ka ei eelista. aga samas, kui palju isoglükoosi Euroopasse sisse tuuakse? näiteks ma-, ähm, maisisuhkrut, kui palju kasutatakse, sisse tuuakse Euroopasse ja ja kui suur on ähm, taandareng AKV riikide puhul ning ja ähm, agro Ähm, põllumajanduskultuuridest toodetava kütuse mm, tootmine, kuidas see mõjutab äh, Euroopa Liidu turgu? et ka mm, neid vastuseid kuuleksin hea meelega teilt. härra Viegas, palun. väga lihtne küsimus. Portugalis on äh, suhkrupeedi kasvatamine lõppenud, aga subsideeritakse äh, Ehm, neid vabrikuid, äh, mis töötlevad, töötlevad äh, roosuhkrut. Äh, liberaliseeritakse suhkrupeedi tootmine, aga mida me siis nüüd inimestele ütleme? kas mingit lootust kahe, kahe vabriku elus hoidmiseks on veel või ei ole? seal on ikkagi umbes sada töötajat. aitäh, ma olin äh, enne juhatuse äh, kohtumisel ja ma pean ütlema, et äh, siis, kui kvoodisüsteem ära kaotati, siis Iirimaal tootmine praktiliselt kukkus kokku, aga samas on veel tootjaid, kes soovivad ikkagi suhkrupeeti kasvatamist edasi arendada ja kes on ka ähm, praegu sellega tõsiselt tegelemas ja ma sooviksin teada, milline on teie seisukoht selle kohta. aitäh, härra esimees ja suur tänu ka komisjoni esindajale selle eest, et tulete ikkagi esmaspäeva hilisõhtul veel siia ja Belgia poolt võin öelda, et praegusel hetkel suhkrupeedi tootjatel on olukord väga keeruline, nii et me oleme seda juba väga palju siin arutanud ja me teame, et äh, hinnad on tõesti ajalooliselt madalad äh, ning äh, meie piirkonnas oli tõesti tohutu põud ja saak oli tõesti väga väike ja, ja me näeme, et meie tootjad lihtsalt ei, ei saa oma tarnekohustusi täita ja nad on nüüd silmitsi ka võimalike karistustega, nii et mina kardan, et kui mitte midagi ette ei võeta, siis sellisel juhul turg võib olla küll toimub, aga põllumajandustootjad Euroopa Liidus ja ka Belgias kindlasti ellu ei jää, sellepärast et ma olen näinud tõesti põllumajandustootjaid nuttes selgitamas, et nad ei saa enam hakkama, nii et te peaksite ikkagi kaaluma seda, kuidas te abistate meie põllumajandustootjad Euroopas, et nemad suudaksid ka ikkagi ellu jääda. suur tänu. ja ehk annaksime nüüd sõna tagasi komisjoni esindajale. et äh, kui on mingeid küsimusi, millele te vastata ei jõua või ei saa, siis saate need vastused saata ka kirjalikult. palun, teil on sõna. Merci, monsieur le president. suur tänu. ma püüan nüüd natuke vastata nendele küsimustele, mida kõige rohkem nagu esitati kõigepealt konkurents kolmandatest riikidest ja äh, äh, kuidas on mõjutanud Pakistan ja India äh, meie suhkruturgusid, vastan härra Dantanile, ega ma ei taha siin seda kalevi alla lükata, suur osa maailma toodangust tõesti on suurendanud ka eksporti kolmandatest riikidest ja nüüd praegu toimub ka äh, maailma tasandil korrigeerimine, eriti just Indias ja äh, loodetakse, et ka Euroopas siis väheneb suhkru tootmine. komisjon on täiesti teadlik Austraalia ja Brasiilia algatustest, äh, mis ja nendest ekspordimeetmetest, mida WTO tahab rakendada, aga need on päris küsitavad. tagasihoidlikult öeldes on äh, küsitavad, äh, seega komisjon tahab äh, analüüsida seda küsimust, aga mingit otsust ei ole veel tehtud. nüüd eraladustamise teema. härra Andrei ja mitu inimest küsis selle kohta, miks komisjon ei ole aktiveerinud madala linn, hinna puhul äh, eraladustamist. Mm, tegelikult oli tegemist ajaloolise, mm, ajalooliselt madala hinnaga, eriti peale seda, kui kvoodid lõppesid ning komisjon ei pidanud seda õigustatuks, et eraladustamist hakata kasutama, sest praeguses turu kontekstis ei oleks see mõjutanud äh, turgu nii, et see turuhind oleks taastunud. vastupidiselt äh, piima ja liha tootmisele on suhkru tootmine selline, kus äh, paar kuud toodetakse ja siis kogu aast-, ülejäänud aasta müüakse. meil on vähemalt kaks miljonit tonni tavaliselt, mis läheb järgmisse aastasse üle varudena. ja kui me tahaksime tõesti hindu turul mõjutada, oleks vaja meil varusid rohkem kui kaks miljonit tonni. ja see tekitab meile kulusid Euroopa Liidu eelarvele, see, see tagab ära. aga hinda ikkagi ei mõjuta, nüüd me tahame erala-, eraladustamise kulusid ja tulusid võrrelda ja me tegime seda ja me jõudsime järeldusele, et see ei aita meid ja Euroopa tasandi suhkrupeeditootjad üldiselt ei arva, et see oleks vajalik. see ei ole selline meede, mis tõesti aitaks praeguses olukorras turgu taastada. et olukord, mis on tekkinud peale septembrit ja ei mõjuta ka sugugi kiirelt meie olukorda. ja nüüd Itaalia restruktureerimise küsimus. Iirimaal on samuti toimunud restruktureerimine, paljud liikmesriigid on pingutanud restruktureerimisega reformi käigus, aga see oli loomulikult ettevõtjate endi valik, see ei olnud kohustuslik, aga see oli valik. ja selge on see, et ettevõtjad äh, ei soovinud kahe tuhande kuuendast kuni kahe tuhande kümnenda aastani tootmisest loobuda, reformid kestsid siis ja selge on see, et tootjad teadsid, et peale kvootide lõppu äh, tiheneb konkurents ja see tuligi välja, see tuligi välja viimastel aastatel äh, mõned et äh, ettevõtjad soovisid üle kolmekümne protsendi äh, suurendada tootmist, et turuosa suurendada. see kõik on vaba konkurentsi pakkumise ja nõudmise tagajärg. iga ettevõtja saab ise otsustada, mida teha ja rafineerimistehased Äh, Portugalis ja muidugi mujal ka. selge on see, et sektoris on erinevaid äh, huve. Äh, Euroopa tootjad ühest poolt, ühelt poolt, aga teiselt poolt import, suhkru, roosuhkru töötlejad. ja ei, see impordsuhk turg praegu vaadates suhkru hinda ei ole tegelikult enam kasumlik, ei ole, ei ole mõttekas, kuigi mingeid piiranguid ei ole, seega jällegi turuseadus mõjutab seda ja võib-olla on mõnel riigil paremad väljavaated mujal turgudel. jällegi, meil on ekspordikvoodid ka kaheksasada miljonit tonni ehm, seoses eh, soodusrežiimidega, näiteks arvestades ehm, hin-, suhkru hinda ei ole suh-, roosuhkru importimine või enam mõttekas, tuleb olukorraga kohaneda ja võib-olla turud lähevad jälle tasakaalu ja võimaldatakse uuesti rafineerimisega tegelema hakata. et ma arvan, et ma olen nüüd AKV küsimusele vastanud, etanool, jällegi selle tootmine mängib ka väga olulist rolli suhkruturul ja noh, Brasiilia hakkab ilmselt rohkem etanooli tootma kui suhkrut ja see ilmselt mõjutab soodsalt ka maailma suhkruturu tasakaalu. arvan, et olen nüüd enamusele küsimustele vastanud. oi, üks oli veel. ultraperifeersed, kõige äärepoolsemad piirkonnad. meil on Posei pro-, programm, mis on just nende piirkondade toetamiseks mõeldud, just Prantsuse piirko-, ultraperifeersed piirkonnad saavadki sealt toetust. suur tänu. ma väga loodan, et vastused äh, vastasid teie ootustele, kui, kui ei, siis ehk äh, saate ka vastused kirjalikult saate, härra Häusling. ma soovisin veel isoklikoosi kohta infot okei okay. mm.. Monsieur, Monsieur Ausli, nous n'avons pas d'importation d'isoglucoosi. me ei impordi isoglükoosi. see on toode, eh, mida müüakse vedelal kujul ja tegelikult mm, seda imporditakse väga vähe maailmas üldse. selle tootmine kui selle kohta küsiti, siis selle tootmine ei ole kasvanud. nii nagu ka loodeti, enne kui äh, kvoodid lõppesid, siis äh, kasvas isoglükoosi tootmine, aga praegu äh, see nii enam ei ole, sest lihtsalt isoglükoosi tootmise vastu ei tuntud enam huvi. Pan poseł Agniu härra Agnew. jah, minu küsimusele te ei vastanud. kas äh, Prantsuse suhkrupeeti kasvatajad äh, võivad kasutada äh, kaks tuhat üheksateist kevadel seemnepuhtimissegusid, mida Briti põllumajandustootjad ei tohi, aga me teame, et Prantsusmaa ettevõt- saavad sellest väga suurt, suure eelise, aga võib-olla ma olen, ma eksin, aga ikkagi, kas Prantsuse ettevõtjad tohivad siis kasutada seda puhtimissegu või mitte? E, gospodine predsjednie takoer na moja pitanja nije odgovoreno. pitala sam koja je to cjenovna razina koja treba biti postignuta da bi europska komisija aktivirala me teame et hinnad on praegu väga madalad ja ma sooviksin teada millise hinna puhul käivitatakse kriisiabi ja teised meetmed ja miks ei ole ka kriisifondi loodud ekstra suhkrusektori jaoks? okei okay,, bardzo krótko, bo pan. väga lühidalt, palun vastake. nie przewiduje się uruchomienie funduszu. komisjoni esindaja ütles, et eh, jah, fondid ehk on, aga palun väga lühidalt vastake. D'abord sur la, la possibilité d'utiliser kõigepealt, eh, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis puuvilaõli seemnete kasutamine, ma ei tea. Eh, ma ei oska teile vastata praegu. Te, te rääkisite seemnete puhtimisest. kui, kui vastuse saan, siis saadan teile ja nüüd eh, eraladustamise hind, mingit automaatset Äh, hinna määramist ei ole, meil on nii-öelda referentshinnad nelisada neli eurot tonnilt valgele suhkrule, aga see ei ole meetme aktiveerimise lävend. seda arvestatakse, aga see automaatselt ei käivita mitte mingeid turumeetmeid. ja nüüd äh, kriisiabireserv või fond äh, seda muidugi äh, kasutatakse. Äh, kõik sõltub eelarve võimalustest, kui on vaja, siis seda ka kasutatakse. tehes siis otsemakseid põllumajandustootjatele põllumajanduse eelarvest, aga see ei ole äh, suhkrusektoriga või mingisuguse sektoriga otseselt seotud suur tänu. ma sooviksin tänada komisjoni esindajat kogu edastatud info eest ja nüüd läheme üheksanda punkti juurde. ja see puudutab ähm, kaitsemeetmeid käsitleva uurimise hetkeolukorra kohta seoses indikariisi impordiga Kambodžast ja Myanmarist. Need indikariisi mm, tarned Aasia riikidest on suurenenud ning komisjon ei ole võtnud meetmeid selleks, et selle olukorraga tegeleda ning INTA komisjon on esitanud vastava taotluse, et me peaksime äh, toetama vastavaid kaitsemeetmeid. ma arvan, et tegu on vägagi mõistliku ettepanekuga INTA komisjonilt, sellepärast et äh, meil on ka pädevus seda küsimust arutada, meil on siin ka Euroopa Komisjoni esindaja, et ehk saaksite meile anda lühikese ülevaate sellel teemal. Thank you, chair um.... aitäh, esimees ah,. et mul on ähm, ka mõningad äh, slaidid selle kohta, milline on kaubanduse olukord Euroopa Liidus ja samuti ka äh, kaitsemeetmed ähm, uurimise kohta. praeguses äh, faasis ütleks, et Euroopa Liidu äh, riisi tootmine äh, ähm, ülemaailmses kontekstis väga suur ei ole, nii et viiskümmend tonni riisi toodetakse Euroopa Liidus, see on ülemaailmsest toodangust vähem kui üks protsent. aga samas ähm, nelikümmend neli miljonit tonni ähm, äh, äh, toodetakse siis ähm, äh, kogu maailma ees ja Vietnam, Tai, Hiina, India on kõige suuremad tootjad ning mis puudutab Euroopa Liitu, siis turgu jagatakse kahe, kahte sektorisse, jaapaanikaaris ja indikaaris. jaapaanika puhul on oluline see, et see on meie jaoks kõige olulisem see on selline traditsiooniline Euroopa reis, tegu on ähm, lühikese, äh, lühikese tiralise riisiga ning äh, see äh, moodustab seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu reisitoodangust, seda eelkõige tarbitakse Lõuna-Euroopas ning ja Jaapaanika reisi puhul Euroopa Liit suudab ise oma vajaduse katta ning selles osas me oleme isegi väikesemahuliseks ekspordijaks äh, ja eelmisel aastal meil olid ekspordiandmed väga head, umbes kolmsada tuhat tonni eksportisime. samas kui tavaliselt on see kakssada tuhat tonni, siis on meil ka indikariis, see on selline traditsiooniline Aasia tüüpi riis, on tegu pikateralise riisiga ning äh, Euroopa liisis kakskümmend viis protsenti toodangust moodustab kindikariis ning äh, seda eelkõige tarbitakse Põhja-Euroopa riikides ja ilmselgelt äh, Euroopa Liit ise oma vajadusi indikariisi osas ei ähm, suuda täita ja siin osas me oleme importijad ja viimastel aastatel ja, ja see näitab ka Euroopa Liidu toodangut äh, viimase kaheteist aasta jooksul ning viimaste aastate jooksul te näete, et see punane tulp, see indika riisi tootmine Euroopa Liidus on vähenenud ja see on siis importi tulemusena, me eeldasime, aga kogutootmine, mis on kolm miljonit äh, tonni koorimateriisist äh, Euroopas on jäänud suhteliselt stabiilseks, nii et äh, kolm miljonit tonni koorimateriisi on üks koma kaheksa miljonit kroovitud riisist ja kui see nüüd jagada Jaapanika indikariisiks, siis Jaapanika on nüüd sinisega märgitud, siis te näete, et et ajalooliselt äh, seitsekümmend viis protsenti, see moodustab indika, moodustab siis kakskümmend viis protsenti. ja need tulemused on hiljutised, indikariisi tootmine on vähenenud. selle pind, kasvu pindamine Euroopa Liidus on vägagi stabiilne, kuigi see ei ole suurenenud ja viimasel ajal on see natukene vähenenud. siis nelisada kakskümmend viis tuhat hektarit ja keskmine saak on seitse tonni hektari kohta ja seda toodetakse kaheksas liikmesriigis. Itaalia on kõige olulisem, ehm, Hispaania, Kreeka, Portugal, ehm, Bulgaaria, Rumeenia, Prantsusmaa ja Ungari. Itaalia ja Hispaania on kõige olulisemad siin riisi tootmisel ja riisi tootmise maht on praktiliselt stabiilne olnud ja ja siin viimane tulg, kus te näete indikriisi, siis te näete, et selle osakaal on natukene kasvanud ja see ei ole seotud äh, sellega, et olukord on paranenud, vaid see on tegu põllumajandustootjate otsustega ja Jaapanika riisi on natukene vähem kasvatatud ja siis on hakatud kasvatama hoopis indikariisi. ning siin me liigume edasi riisikaubanduse juurde, nagu ma ütlesin, Euroopa Liit ei suuda oma vajadusi äh, katta ja meil on vaja umbes kakskümmend, kaks koma kaheksa miljonit ähm, tonni meie tarbimise jaoks ja üks koma kaks miljonit tonni proovitud riisi oleme ähm, siis ka importinud. ja kust me impordime, see on järgmine slaid. Kambodža, India on kõige suuremad äh, importriigid üle kahekümne protsendi mõlemast riigist. ja siin on tegu sellise mitmeaastase keskmisega, et vahel on India suurem äh, impordiriik meie jaoks, vahel Kambodža. ja mm, see slaid näitab, milline on see keskmine olukord viimase viie aasta jooksul, see Tai, Pakistan, Tais tuleb muidugi basmati riis ja kolmas ja neljas koht on siis Taile, Pakistanile, Guyana on ka oluline impordiriik meie jaoks ja, ja siin saadakse kasu ka mak-, tollivabastusest, sest tegu on AKV riigiga. edasi Myanmar neli koma viis protsenti, nii et see ei paista olevat väga oluline impordi kontekstis, aga me näeme, et tegu on suure, kasvava eksportija riigiga Euroopa Liitu. ja Läheme nüüd edasi kõige äh, olulisemate andmete juurde, äh, mispärast me seda teemat siin arutame. see on siis indikariisi impordid Kambodžast ja Myanmarist Euroopa Liitu ja siin me oleme välja jätnud purustatud riisi. et see on siis, puudutab veel kroovitud ja kooritud riisi, nii et äh, purustatud riis on justkui nagu selline lisatoode äh, äh, riisi kroovimise puhul ning ähm, seda kasutatakse ähm, erinevate toiduainete tootmisel ähm, Euroopa Liidus. aga siin see sinine tulp äh, on siis Kambodža ja punane on Myanmar nagu te näete, Myanmaril on võtnud mõned aastad selleks, et nad tõesti saaksid kasu nendest lepetest, mis on seotud kõik peale eh, relvade lepetega. aastal kaks tuhat üheksa see programm käivitus. nagu te mäletate, kõik peale relvade programm pärineb aastast kaks tuhat üks ja riis on üks kõige olulisemaid sektoreid siin osas ja ja mm, see võttis ka kõige rohkem aega täielikuks liberaliseerimiseks ja see mm, saavutas tulemusi siis lõpuks aastal kaks tuhat üheksa ja siin te näete, et Kambodža hakkab ka oma ekspordimahte suurendama Euroopa Liidu suunal ja hiljem ka Myanmar, mille eksport äh, eelkõige just murtud, purustatud riisi osas Euroopa Liitu siis lisandub siia. ja alates aastast kaks tuhat viisteist te näete, et siin on tegu rekordaastaga ekspordi puhul Euroopa Liitu. ja me oleme konsultatsioone pidanud Kambodža ja Myanmariga ekspordi küsimustes. ja nagu te näete, siis ähm, sellest küll päris ei piisa, aga, äh, aga häid tulemusi on äh, saavutatud Kambodža otsas, nii-öelda äh, nad on ka suutnud mitmekesistama ekspordiriike, nii et nad ekspordivad ka rohkem Hiinasse, kus hinnad on kõrgemad, aga see ei ole nii hästi mõjutanud äh, Myanmari. nii et alates kaks tuhat viisteist Need arengud on seotud ka kõrgete hindadega, mitte ainult äh, Hiinas, vaid, äh, vaid ka Lähis-Idas, Bangladeshis, mis on ka üheks oluliseks ekspordiriigiks Kambodžale. ja kuna me arutame nüüd seda kõik peale relvade programmi, siis siin on ka kolmas eksportija selle programmi all ja see on Laos. ja kaitsemeetmete uuringu äh, teeme, sellele riigile ei kohaldata ja siin te ka näete, miks, et äh, kogu import äh, ja jällegi murtud riis jääb siit välja. Laosest viimase kaheksa turuaasta jooksul näitab, et Laos ei ei ole rohkem kui kolmkümmend seitse tuhat ähm, tonni Euroopa Liitu ähm, eksportinud ja tõesti viimastel aastatel on need mahud väga väikesed, nii et ähm, mured, tulevased mured, mis on seotud Kambodža, Myanmari ekspordiga, et äh, siin kuidagi mõjutab seda olukorda ka Laoses tulev riis, siis äh, selliseid arenguid kindlasti meie vastavad kontrollisüsteemid kohe tuvastaksid ja siin on Euroopa Liidu riisi turuhinnad ära toodud ja see, näete siis, millised need arengud on, et see hinnad on stabiilsed, umbes kolmsada kolmkümmend eurot tonni kohta. ja poonika riisi hind äh, natukene rohkem kõigub, te näete, see on see sinine ja lilla joon liiguvad ähm, madalseisust kõrgseisu tagasi jaapaanikaris eh, hind on natukene kõrgem kui indikaris ja eelkõige, kui tegu on väga hea kvaliteedilise eh, riisiga Itaalias, siis mm, vahel on selle hind isegi üle kolmesaja euro tonni kohta. nagu näete, Hispaanias on turuolukord teine kui Itaalias ka hinnad on suhteliselt stabiilsed ja viimane slaid, see näitab seda kaitsemeetmete meedet või tegelikult seda meedet ei ole veel kohaldatud, veebruarikuus kaks tuhat kaheksateist saime eh, ka vastava taotluse Itaalialt ja kõik, mis on seotud eh, kõik peale relvade programmiga, see jääb siis ka GSP määruse alla ja, ja soovitigi siis eh, Kambodža, Myanmari, Indika, riisi ehm, kaitsemeetmete kohta küsida üks teine importiv riik ka veel taotles Itaalia taotlust ja Itaalia ehm, väidab, et, ehm, et Kambodža ja Myanmari toodetava riisi hind mõjutab väga suurel määral Euroopa Liidu tootjaid ja see tähendab, et tuleks siis vastavad kaitsemeetmete käivitamise, kasutamise, kasutamist uurida ja Myanmari ja Kambodžat on teavitatud sellest uuringust ning siin on oluline ka koostöö. ja see on oluline ka lähitulevikus langetatava otsuste jaoks. esialgsed tulemused tulid välja viiendal novembril ja Need on avalikustatud suvi pooltele, aga sealhulgas ka Itaaliale, nii et nii kaugele oleme praegu jõudnud. nii et nelikümmend viis, viiskümmend päeva nüüd aega äh, äh, kommentaaride esitamiseks ja järgmiseks viisteist november teie kolleegid Inta komisjonis on, um, um, saavad teavet ja, ja konsulteeritakse ka liikmesriikidega ning nende kommentaaride alusel, mis me saame, siis äh, komisjon neljandast detsembrist hakkab ametlikke konsultatsioone pidama liikmesriikidega ja, ja arutame seda asja siis ka äh, komisjonis, mis tegeleb tolli küsimustega ja edasi me vaatame, kas tuleb võtta meetmeid ja kui neid võetakse, siis äh, kuu hiljem need jõustuvad, aitäh. suur tänu. suur tänu, te väga lühidalt ei teinud, aga sellegipoolest äh, suur tänu teile, härra Tante. aitäh nende selgituste. Äh, ähm, äh, jah, te rääkisite siin novembrist ja nendest riikidest, mida see kõik puudutab. ma tean, et nõukogus Itaalia ja Prantsusmaa on äh, ühte-teist otsustanud juba juulis ega poolteist aastat tagasi. ma tahaks teada, mis siis täpselt ikkagi juhtus. härra De Castro järgmisena. mina tahaksin avaldada tänu äh, selle ülevaate eest. mul on äh, tõesti hea meel selle üle, et otsus on langetatud. loomulikult ma olen mures nende otsuste pärast, mida äh, juhtkomisjon äh, äh, detsembris teeb ja mul on teile küsimus, et kas teil on mingit aimu, millised enamused on kujunemas? millise kuju see komisjoni ettepanek võtab, sellepärast et me oleme kuulnud kuulujutte, et nõukogus veel enamust selle ettepaneku poolt ei ole aitäh. ka mina äh, sooviksin tänada komisjoni selle eest, äh, mida ta on äh, teinud, iseäranis selle algatuse eest mm, alates aastast kaks tuhat neliteist seoses Kambodžaga. minu küsimus puudutab Laost rohkem küll. tahaksin teada, kas me ei peaks hindama ka teisi riike, näiteks Taid ja Vietnami. äkki tuleks ka nende suhtes mingeid meetmeid rakendada. võib-olla peaks ka nende osas dumpingu juurdluse algatama. nii, teil on vastamiseks kolm minutit. aitäh Äh, see kuupäev. tegemist on väga formaalse protsessiga meie peadirektoraadi juristide jaoks. Nad saavad kaebuse, nad ava-, alustavad menetlust ja tavaliselt neil on aega kaksteist kuud. Äh, praegu on nad tegutsenud kiiremini kui tavaliselt ja põhjus on just nimelt külviperiood äh, riisikasvatajatel. Neil oleks tavalises tingimustes aega veebruarini kaks tuhat üheksateist. ja eh, nagu te näete, sellest ajakavast üritavad nad tegutseda pisut kiiremini. härra de Castro esitas eh, küsimuse nõukogu hääletuse kohta. Eh, ma tahaks, et ma teaks, et ma oskaks midagi selle kohta öelda. ja isegi kui ma oskaksin, siis meie komisjonis hääli ei loe Äh, enamsoodustusrežiimi määruse järgi ei ole tegemist põllumajandusturu meetmega. Äh, seda äh, kaitsemeedet ei ole kunagi varem kasutatud ei tekstiilitoodete, jalgrataste ega muu põllumajandustoodete puhul nii et, et ei hääleta põllumajandusega tegelevad inimesed, vaid arengupoliitika ja kaubandusega tegelevad inimesed, nii et, et, et eks teie olete sama targad selles küsimuses kui minagi mis härra Caputo küsimust puudutab, jah, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates ei ole me äh, suhelnud mitte üksnes Kambodža ja Myanmariga, äh, vaid ka äh, oma tootjatega. ja me võime öelda seda, et Äh, see, mis äh, kaks tuhat neli, seitseteist, kaks tuhat kaheksateist äh, kasutusele tuli, oli komisjoni poolt, sai komisjoni poolt heakskiidu ning me viime selle juurdluse lõpuni. Vietnami ja Tai koha pealt võin öelda, et te rääkisite dumpingu vastasest võitlusest, siin ei ole tegemist dumpingu olukorraga, tegemist on kaitsemeetmetega Vietnamiga me pidasime läbirääkimisi vabakauba, kaubanduslepingu üle ja riis eh, on igal läbirääkimisel eh, oluline toode ning eh, mul on siin Vietnami vabakaubanduse lepingu tekst, see on üsna tagasihoidlik. Vietnam on üks maailma suurimaid riisitootjaid, nende Äh, põllumajandussoovi äh, nimekirjas oligi ainult riis ja mida nad said, kolmkümmend tuhat tonni siis kroovitud riisi. ja siis on neil veel äh, poolkroovitud riis ja täielikult kroovitud riis, mis peab läbi meie tootjate käte käima nii et, et ja siis veel aromaatne riis, mida me Euroopas ei tooda nii et, et äh, sellel äh, Vietnami, Vietnami mõju on üsna piiratud, äh, kui vaadata, milline on tema potentsiaal maailma riisiturul. ja meil on veel üks protsess Taiga käimas. see on väga selline delikaatne teema, ma ei tea, kaugele see protsess on jõudnud, ega ta eriti kaugele ei ole jõudnud ja see riis, mis Tai Liidult tuleb, on WTO kvootide all ja need äh, lähevad tagasi veel üheksakümnendatesse aastatesse, nii et, et Tai riis on Euroopa Liidu turul üsna piiratud koguses ja meil on siin ka veel, äh, tuleb rääkida purustatud äh, riisist, mida kasutatakse liiga vähe ja seda tuuakse sisse põhiliselt meile Myanmarist, aga mitte ainult. eksport äh, ühest riigist konkureerib mitte ainult Euroopa Liidu riisiga, vaid ka teiste eksportijatega, antud juhul siis Tai omadega. nii et, et äh, purustatud riis, et äh, sellega on siis olukord selline. kõneleja räägib ilma mikrofonita. aitäh aitäh nende vastuste eest. ma arvan, et need äh, olid äh, rahuldavad. Äh, kui rohkem aruteluteemasid ei ole, loeme selle punkti ammendatuks. tahaksin teid tänada, tahaksin tänada komisjoni esindajaid selle eest, et täna siia tulite meie koosolekule. aitäh kõigile ja sellega on koosolek lõppenud, aitäh. meeldivat õhtut okay.!